nädalal edasi ja pitsitati tänasesse päevakorda, see puudutab äh, Ahveti komisjoni visiiti äh, Lõuna-Aasia riikidega suhtlemiseks loodud delegatsiooni visiiti Bangladeshi ja me käisime kaks päeva ka Maldiividel ning tahaksin öelda, et poliitikute ja kodanikuühiskonna esindajate ja vabaühenduste esindajatega kohtumise kõrval me käisime ka vanglas, lihtsalt et te saaksite täpselt aru, miks me käisime Maldiividel. Bangladeshis toimus meil terve rida kõrgetasemelisi kohtumisi, kaasa arvatud peaministri Sherka Sinaga, samamoodi välisministri, kaubandus, tervishoiuministriga täpselt samamoodi nagu ka äh, õigusministriga, täpselt samamoodi nagu ka parlamendi spiikriga. me kohtusime inimõiguste komisjoni esimehega, esimees katkestas ja ütleb, et kolleegid, palun vaikust ja samamoodi kohtusime kodanikuühiskonna esindajatega, äh, Bangladeshi rahvusliku partei juhiga ning meil Äh, toimus terve rida kohtumisi ka tekstiilitööstuse, ametiühingute ja Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni esindajatega. täpselt samamoodi toimus meil ka küsi-, kohtumine, kus rääkisime kliimaküsimustest pärast Pariisi tippkonverentsi, sest äh, seda riiki kliimamuutused äh, mõjutavad väga palju, täpselt samamoodi nagu käisime vaatamas ka Talebi kogukonna jaoks välja töötatud Euroopa Liidu projekti. nii et kokku vist selle visiidi lõpuks me avaldasime kuuskümmend kaks äh, pressiteadet, nii et äh, kujutage endale ette, kui palju näiteks siin Brüsselis reede pärastlõunal saaks inimesi pressikonverentsil. me nägime, et inimõigustega on probleeme, kodanikuühiskond ei olnud valmis meiega kohtuma, vähemalt mitte nii palju kui varem. me tõstatasime arvamusevabaduse küsimused, mis on täpselt samamoodi seotud ka äh, ajalehtede toimetajatega, nende tagakiusamisega, täpselt samamoodi nagu ka blogipidajate süüdimõistmisega ja me peaministrile ütlesime, et me tahame, et juurdluse kvaliteedi tuleks uurida samamoodi tõstatasime küsimuse äärmusliku vägivalla tõusu kohta, tegemist on väga äh, usu mõttes väga vaba riigiga, aga samamoodi me nägime, et siiski on rünnakud äh, suurenenud, tõstatasime ka surmanuhtluse küsimuse oleme seda juba kaks korda varem tõstatanud ka peaministri juuresolekul ja rääkisime ka sellest, kuidas me saaksime alustada dialoogi selles küsimuses, samamoodi kaubanduse küsimus, et kuidas välja töötada äh, ÜRO juhiste rakendamise kava, äh, inimõiguste komisjoni sõltumatu organisatsiooni esindajaga kohtusime samamoodi tõime me välja selle, et meil on vaja sõltumatuid organisatsioone, äh, mis kontrolliks tehtud ja veel seda, mida on vaja teha. samamoodi saime me teada, et on olnud probleeme selle organisatsiooni tööga ja Euroopa Liit ei rahasta seda enam. tõstatasime küsimuse ka poliitilise olukorra kohta. väga paljud ütlesid äh, seda, et äh, pärast valimisi on vägivald veelgi suurenenud, see on riiki väga palju muutnud. mis puudutas tekstiilitöötlust, siis me tõime välja selle jätkusuutliku kokkuleppe eeskuju ja tagamaks jätkusuutlikku arengut ja leidsime, et see võiks olla suurepäraseks eeskujuks äh, me teame, et äh, siin äh, otsitakse lahendusi, vahendustöö käib, äh, aga tekstiilitööstuse jaoks on saanud nüüd selgeks see, et mingil hetkel tuleb neil see protsess, protsess ka üle võtta. samamoodi ka teenunduse allrühma esindaja kolleeg Karim oli kohal, rääkisime ka sellest, et Bangladesh tahab äh, sissetulekuid tõsta aastaks kaks tuhat kakskümmend üks ja mida see tähendab siis GSP pluss režiimiga liitumiseks. rääkisime sellest, et kaubandust võiks tõsta Euroopa Liiduga, aga selleks on vaja võrdseid tingimusi kõigile osapooltele samamoodi tõstatasime korruptsiooni küsimuse. me näeme, et Euroopa Liidu Bangladeshi ärinõukogu delegatsioon on väga aktiivne välisküsimustes, ei ole tähtsaks mitte ainult suhted Indiaga, vaid ka Myanmariga, samamoodi nagu ka rohingade olukord, eriti kui mõtlevad selle peale, et Bangladeshis on neid kohal praegu üle kolmesaja tuhande. tegemist on siis nii-öelda põgenikega Birmast ma arvan, et äh, olen nüüd ära katnud väga palju punkte, me tõstatasime veel teisigi küsimusi, aga kuna ma tean, et kõik ootavad hääletust, äh, mis oleks pidanud juba mõned minutid tagasi algama, äh, on see minu poolt kõik, aga olen muidugi valmis vastama küsimustele hiljem, kui vaja. ja palun. aitäh! suur tänu teile!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 ma olen juba vastavatele teenistustele kirjutanud, aga muudatusettepanek sada neliteist, mis esitati äh, kreeka keeles, ei ole korralikult tõlgitud, õigesti tõlgitud inglise keelde. ma ei räägi seal Makedoonia Vabariigi ametivõimudest, nii et ma tahaksin, et sekretäriaat uuriks seda küsimust, sest tegemist on tõsise probleemiga. aitäh! härra Vaigel, kas te soovite ka veel sõna saada? president. aitäh, president. aitäh, esimees. suur tänu, esimees, teile ja ka kolleegidele väliskomisjonis, et võtsite vastu otsuse lükata hääletus selle raporti üle edasi, sellepärast et eelmisel nädalal äh, Makedoonia parlament otsustas äh, edasi lükata valimised ja pani paika uue kuupäeva, milleks oli viies juuni, nii et tegemist oli tähtsa sündmusega. see oli vajalik äh, sellepärast, et äh, Euroopa Liit ja USA ühiselt oma hinnangutes ütlesid välja, et valimiste ettevalmistused ei olnud piisavad selleks, et äh, valimised oleksid äh, kinni pidanud demokraatia, läbipaistvuse ja õigusriigi põhimõtete kõrgetest standarditest. nii et nüüd on meil uues kuupäev paika pandud, kuues juuni ja ma tegin kaks suulist muudatusettepanekut, äh, kus räägitakse just sellest uuest kuupäevast ja meie hinnangutest, et Makedoonia teel Euroopa Liit on tähtis see, et kõik Makedoonia parteid teeksid koostööd ja aitäh ja need suulised muudatusettepanekud on siis ka äh, hääletusnimekirjas olemas, aitäh teile! kas kellelgi on veel märkuseid, ei ole, siis asume hääletama kõigepealt muudatusettepanek kolmteist Howitilt, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuus, kuuskümmend neli soovite kontrollida kontrollime kuutekümmet nelja. Hmm? I think there's rumors that one to siin käivad kuulujutud, et üks rahvapartei hääl on üle, et tegelikult kunagi ei saa olla piisavalt rahvaparteid. hästi, see oli kuuskümmend neli, jah? vastu võetud. selgelt vastu võetud. kuuskümmend kuus poolt. vastu erapooletu vastu võetud, kuuskümmend seitse poolt. vastu erapooletu vastu võetud. kompromissettepanek neli koos suulise muudatusettepanekuga üks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud edasi seitsekümmend üheksa. kes poolt? vastu? kontrollime. hääletus on lõppenud, vastu võetud äh, kolmkümmend kahekümne ühe vastu kompromissettepanek viis koos suulise muudatusettepanekuga kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi kompromissettepanek kuus, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, järgmiseks kompromissettepanek seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada üheksa. kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada kümme poolt, vastu. kontrollime. hääletus on lõppenud. kaheksateist kolmekümne kahe vastu tagasi lükatud, sada üksteist poolt. vastu, erapooletu tagasi lükatud, sada kaks, eh, sada kolmteist poolt. minul ei ole sada kahtteist, ütleb härra Prokk. härra Kovatševi ettepanek on sada kaksteist, nii et sada kaksteist Kovatšev, kes poolt? rahvapartei nimekirjas tundub olevat äh, viga see saja kolmeteistkümnega, tegelikult on see sada kaksteist. Kovatšev sada kaksteist poolt. härra Kovatšev, hääletage nüüd enda muudatusettepaneku poolt, see on viimane võimalus seda teha. kes vastu? erapooletu? kontrollime Abstimmung ist geschlossen. Hääletus on lõppenud kakskümmend neli kahekümne viie vastu tagasi lükatud. Kovatšev, kui te oleksite kohe hääletanud ja viivitanud, siis võib-olla oleksite võitnud. sada kolmteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. sada neliteist. esimene osa, kes poolt? vastu, erapooletu, tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. sada viisteist poolt. sada viisteist, sada viisteist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kuusteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada seitseteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kaheksateist poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada üheksateist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kakskümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek kaheksa, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek üheksa, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kolmkümmend kaheksa. poolt, vastu, erapooletu, kontrollime hääletus on lõppenud, vastu võetud kolmkümmend neli kaheksateistkümne vastu. sada kolmkümmend üheksa koos suulise muudatusettepanekuga kolm, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada nelikümmend poolt. sada nelikümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud But it had not reached the first row <laughs> aga see ei jõudnud esimesse ritta. hääletus on lõppenud. üheksateist kahekümne kuue vastu hoolimata pingutustest ikkagi tagasi lükatud. nüüd on meil väga ohtlik muudatusettepanek, kuus nime on siin taga, sada nelikümmend üks. kes poolt? vastu erapooletu, vastu võetud. sada nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada nelikümmend neli kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada viiskümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kümme poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek üksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kaksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek sada seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek kolmteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, muudatusettepanek sada üheksakümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud sada üheksakümmend üks kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. teine osa, poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud edasi sada üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada üheksakümmend viis poolt, vastu. tundub, et vastu võetud, aga kontrollime, sada üheksakümmend viis. hääletus on lõppenud, kakskümmend viis kahekümne kuue vastu tagasi lükatud, sada üheksakümmend kuus poolt vastu, erapooletu tagasi lükatud, sada üheksakümmend seitse poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, sada üheksakümmend kaheksa poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, sada üheksakümmend üheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek neliteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek viisteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud edasi esimene osa muudatusettepanekust kakssada kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. teine osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakssada kümme poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakssada üksteist poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada üksteist. kakssada üksteist kontrollime. Das ganz knapp abgelehnt. Väga napilt tagasi lükatud kakssada kaksteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakssada kolmteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakssada neliteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakssada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakssada 200 kakssada viisteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada kuusteist, kakssada kuusteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada seitseteist poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, kakssada kaheksateist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kakssada üheksateist poolt, ei, kakssada üheksateist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kakssada kakskümmend poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kakssada kakskümmend üks poolt, vastu erapooletu vastu võetud kakssada kakskümmend kaks poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kakssada kakskümmend neli poolt, vastu erapooletu, kontrollime Die Abstimmung ist geschlossen. Hääletus on lõppenud kakskümmend üks poolt, kolmkümmend kaks vastu, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kakskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kakssada kolmkümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakssada kolmkümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakssada kolmkümmend kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kuusteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kakssada nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ning muudatusettepanek kakssada viiskümmend üheksa. kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kuuskümmend üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksateist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kuuskümmend neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kuuskümmend kuus kahes osas, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, kes on teise osa poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud Meserich kaks, kuus, seitse, kaks, kuus, kaheksa, kas saame koos hääletada, ei saa, kakssada kuuskümmend seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kuuskümmend kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kuuskümmend üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada seitsekümmend, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, neliteist, kes on poolt kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, viisteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd muudatusettepanek kuusteist on järgmine, mida me hääletame, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd jätkame seitseteist, kaheksateist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksateist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kuus poolt see jah, kompromiss üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd jätkame muudatusettepanekuga kolmkümmend viis. kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek viiskümmend üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kuus poolt, vastu, kontrollime, viiskümmend kuus hääletamine lõppenud. tagasi lükatud kakskümmend neli poolt, kakskümmend üheksa vastu. viiskümmend kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja kaks, kolm, neli Äh, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsmendat ei ole vaja hääletada ja jätkame muudatusettepanekuga üksteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd hääletame elektrooniliselt äh, resolutsiooni ettepanekut muudetud kujul, kes on poolt. Äh, hääletus on alanud. ja nelikümmend kaks poolthäält, üheksa 9 vastuhäält, kaks erapooletut. seega on äh, resolutsioon vastu võetud ja palju õnne härra Vaigelile. Jetzt müssen wir noch abstimmen. Achso, das ist die alte Geschichte. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen. Soovin teile meeldivat õhtu jätku.